veel kord on vaja meie töö alustamis äh, äh,, alustades äh, mälestada ohvreid ja kahjuks on see vä muutunud väga kurvaks harjumuseks. seekord olid ohvriteks kaks naist ja see on loomulikult väga arg valik, ei olnud kindlasti ka juhus, kuna meeste ja naiste võrdõiguslikkus on üks nendest väärtustest, mis meie jaoks on üks olulisematest väärtustest ja mis on meie ühiskonnale ja elustiilile tüüpiline. kui rünnatakse naisi, siis rünnatakse kõige vas-, rünnatakse kõike seda, mis on meie südamele kõige lähemal. soovin Euroopa Parlamendi nimel avaldada kaastunnet nende naiste lähedastele ja avaldada solidaarsust Marseille elanikega ja kõigi Euroopa kodanikega ja viidata sellele, et äh, see, et me oleme väga kindlameelsed oma väärtuste kaitsmisel, me ei, ei muuda oma elustiili. ja me ei loobu võitlusest enne, kui me äh, oleme terrorismi võitnud. ning mõni minut tagasi tuli islamiriigilt äh, ka teade, et äh, tänased rünnak, rünnakud Las Vegases on samuti nende poolt toime pandud. tegemist on väga alatu rünnakuga. USA ei ole veel tunnustanud seda, et tegemist on ISISe rünnakuga, aga igal juhul avaldan kaastunnet selle kohutava rünnaku ohvritele. me oleme mõtetes äh, nende lähedaste kõrval, kes kaotasid niivõrd dramaatilistes oludes äh, oma sugulasi ning äh, tänan hädaaabiteenistusi, kes äh, üritasid päästa võimalikult paljusid. tahaksin mälestada ka Kanadas Edmontonis toimunud rünnaku ohvreid ja palun kõigil püsti tõusta, mälestamaks kõigi nende rünnakute ohvreid. dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. käesolevaga kuulutan neljateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, katkestatud istungjärgu taasavatuks. neljateistkümnenda septembri protokolli vastu võetud äh, tekstid on kättesaadavaks tehtud, kas on märkusi nende kohta?